sooviksin tänada kõiki tubli töö eest, nende panuse eest ja lahkelt tänab president ka tõlke. aitäh kolleegidele, kõigile parlamendiliikmetele ning kõigile, kes sõidavad koju, head reisi.